samuti meil on paika pandud omad äh, võtmevaldkonnad Euroopa digitaalses valdkonnas. Europeana on just nimelt üks võtmeküsimus digitaalses valdkonnas. suur tänu, proua volinik. me lõpetame nüüd selle arutelu ning hääletus toimub kahe nädala pärast Brüsseli osaistungjärgul. meie järgmine raport on Maarit Poolseni raport Loomade heaolu tegevuskava hindamine äh, aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme. ma näen, et meie proua raportöör on seal, nii et ma annangi kohe talle sõna, palun, proua Paulsen. härra president, ka äh, härra volinik, kallid kolleegid, loomade heaolu on midagi mida peavad peaaegu kõik Euroopa Liidu kodanikud tähtsaks. loomade heaolu ei ole mitte ainult küsimus, mis puudutaks ainult loomi, vaid see puudutab ka meie identiteeti. sest me räägime ju tegelikult sellest, mis meie arvates on meie, mis on Euroopa, mis on Euroopa tsivilisatsioon. sest tegemist on ju tegelikult äh, austusega nii-öelda kaasreisijate vastu siin ilmas. ja minu raport, mis valdkonnakomisjonis ka vastu võeti, lähtub äh, viisaastuku plaanist äh, aastast kaks tuhat kuus. proua Jeegle algatas selle toona ja nüüd pidin mina hindama, kuidas seda teguskava, tegevuskava rakendati ja ma leidsin, et probleeme on meil kõige rohkem ühes punktis, nimelt austusega. ja sellepärast äh, olen mina nüüd äh, koostanud uue tegevuskava jaoks äh, esimese visandi, selleks et olukorda parandada, selleks et praegu kehtivaid õiguslikke sätteid veelgi paremini rakendada ja neist kinni pidada. tegemist on direktiividega, mis puudu, puudutavad just sigade heaolu ja ka ikka ja jälle esile kerkivat küsimust, nimelt pikad ja vaevalised loomade transportimised, nii et me räägime siin austusest, kontrollist, karistusmääradest, loomade heaolu direktiivi puhul ja ka teiste määruste puhul, mida me oleme vastu võtnud peale selle meeldiks mulle, kui me natukene oma mõtlemist muudaks ja mõtleksime rohkem, vaadates tervikpilti. sest ma soovin, et meil oleks terve loomakaitseõigus Euroopa Liidus mis paneks paika põhimõtted selle kohta, kuidas Euroopas siseturul loomade kaitset käsitleda. millised peaksid olema miinimumstandardid? see on kahel põhjusel tähtis. esiteks sellepärast, et meil tuleb tagada aus konkurents selleks, et turul ei oleks osapooli, äh, mis võiks konkurentsieeliseid saavutada seeläbi, et ta loomi kohtleb halvasti. ja teiseks meil on ka kõrged nõudmised Euroopa tootjatele ja sellepärast tuleb meil hoolitseda selle eest, et Euroopa kaits-, tootjad oleksid kaitstud ebaausa konkurentsi eest kolmandatest riikidest. nii et äh, me ei saa esitada kõrgeid nõudmisi Euroopa Liidu tootjatele, kui me seda ei tee kolmandate riikide tootjatele ja peale selle tuleks meil muidugi arvestada ka sellega, et loomade kaitse ja heaolu läheb meile midagi maksma, isegi siis, kui see pole väga populaarne, ehk et siis kas loomaliha eest tuleks poes rohkem raha maksta või me peaksime maksude kaudu kuidagi seda väljendama peale selle on meil vaja teatud võrgustikku, meil ei ole vaja uut ametkonda, vaid meil on vaja võrgustikku, koostöövõrgustikku erinevate institutsioonide vahel, vahel, mis meil tegelikult Euroopa Liidus on juba olemas. ja lõpetuseks, aga see pole mitte vähem tähtis, on tähtis, et et meil viidaks läbi ka kontrolle selle kohta, kas antibiootikumide keelust peetakse kinni ja mõtlen siin just äh, resistentsusele antibiootikumide vastu, sest meil on teatud bakterid, mis äh, rahva tervisele kujutavad suurt ohtu. suur tänu, proua Paulson ja nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt on sõna soovinud härra Davis. härra president, mina tahaksin puudutada ühte seadusandlikku akti, mis juba võeti vastu viis aastat tagasi. see nimelt oli munevate kanade direktiiv, mis nõuab puuridele kindlate mõõtude rakendamist ning mis peab olema ellu viidud hiljemalt järgmise aasta lõpuks. see maksab kohutavalt palju mõningates kohtades isegi mitte tuhandeid, vaid miljoneid, tegu on äärmiselt äärmiselt kuluka projektiga ja väga paljud farmerid on investeerinud sellesse, aga ei ole tõenäoline, et nendele nõuetele va hakkavad vastama kõik kohad üle kogu Euroopa Liidu ja ma tahaksingi teada, mida siis komisjon kavatseb teha selleks, et kogu Euroopa Liit nendest nõuetest kinni peaks. on ähvardatud, et kes ei ole nõuetest kinni pidanud, neil ei lubata enam oma toodanguga kaubelda. ma ei usu, et te seda saaksite teha. kuidas me saame toetada liikmesriikide farmereid, et neil oleks võimalik täita neid nõudeid? suur tänu, härra Davis ja nüüd härra Danton. aitäh, härra president. aitäh proua Paulsonile ähm, raporti eest, ma sooviks äh, tervitada seda tööd, mida tegid erinevad variraportöörid selle ähm, raporti ettevalmistamisel, eriti sooviks tänada oma fraktsiooni variraportööri. see küsimus äh, on erinevates Euroopa riikides erineva ähm, erinevalt kõlapinda leidnud, kõik ei näe seda üldsegi ühtselt. tundub, et Euroopa seadusandlus äh, loob väga kõrged standardid, mida tuleks paremini ära kasutada rahvusvahelistes läbirääkimistes, eriti kui tegemist on imporditud toodete kontrolliga. aga nagu seda on juba siin mainitud, nendel reeglitel on oma hind ja iga päev me näeme, et nende hind on palju kõrgem äh, kasvatajate jaoks, erinevate operaatorite jaoks just sellel hetkel, kui põllumajandustoodete tasuvus on vägagi suure löögi all. Äh, see on meie põllum-, ühise põllumajanduspoliitika küsimus, et kui me nii palju raha raiskame selleks, et rahastada ühist põllumajandust, siis looma äh, Äh, loomade heaolu on üks nendest küsimustest, mille tõttu seda vaja on. suur tänu ja nüüd proua Tansion, palun. aitäh äh, ma sooviksin tervitada proua Paulsonit, kes oma raportiga äh, teeb ettepanekuid loomade heaolu parandamiseks. me kõik teame, et loomade tervis sõltub äh, loomade heaolust, sellest äh, äh, vajalikust, mm, sellest, et loomad saaksid elada korralikult ja ma arvan, et ühenduses me peame edendama põllumajandussektori konkurentsivõimet, edendades looma hea, loomade heaolu eeskirju ja kaitstes loomi. liikmesriigid peavad läbi vaatama oma loomakasvatustehnoloogia ja asendama vana tehnoloogiaga uut, tehnoloogia uute võimsamate tehnoloogiatega, mis arvestavad loomade füsioloogiliste vajadustega ja võimaldavad kasutada ära loomade bioloogilist, bioloogilisi erivärasid loomulikult tuleb Euroopa vahendeid kasutada selleks ja kasutada ära ka neid võimalusi, mida pakuvad uued tehnoloogiad selleks, et ja liikmesriigid peavad neisse investeerima. ma arvan, et selleks, et tuvastada parimaid lahendusi, tuleb kasutada, kaasata kodanikke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 standardiks tsivilisatsiooni kohta, kus me elame, me peame hoolitsema selle eest, et äh, õiguslikest sätetest peetakse ka kinni, seda praegu ei tehta. siin mainiti juba loomade transportimist. me oleme näinud väga õudseid äh, filme, ülesvõtteid televisioonis selle kohta, kuidas see protsess toimib meil on vaja loomi kaitsta ja sellepärast loodan ma, et komisjon väga kiiresti ja otsusekindlalt tegutseb. ja nii, et me saaksime olla kindlad, et tagatakse see, et loomi kaitstakse hästi. suur tänu ja nüüd lubage anda sõna volinik Piibalksile. Um, president, uh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma soovin tänada kogu parlamenti, eelkõige proua Poltsenit selle raporti eest. see mitte ainult ei käsitle seda, mis on siiamaani juhtunud, vaid see sisaldab ka tervet hulka uid ja olulisi mõtteid loomade heaolu valdkonnas. kahe tuhande kuuendal aastal vastu võetud tegevuskava on üldiselt olnud edukas. see on toonud kaasa terve hulga initsiatiivide käivitamise, mille tulemused on olnud suht-, olnud suhteliselt rahuldust pakkuvad, kuid jätkuvalt jääb loomade heaolu väga tõsiseks teemaks ja seega on oluline pidevalt parandada erinevate seadusandlus, seadusandlike aktide ellurakendamist. mis puudutab härra Davise küsimust, siis tõesti, komisjon pöörab sellele tähelepanu, sest et kui need reeglid on juba vastu võetud, siis tuleb neid täita, aga samas on oluline pöörata tähelepanu ka naab-, ka farmerite vajadustele, samuti konkurentsi küsimustele. loomade heaolu on küsimus, mis tihtipeale kerkib esile ka veet-, WTO aruteludes. meil on ka plaan võtta vastu uus tegevuskava aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat viisteist. tahamegi teid täi-, teavitada, et komisjon on juba selles vallas tööd alustanud. me soovime võtta vastu uue tervikliku lähenemisega loomade heaolu direktiivi võttes arvesse nii kulusid mida peavad kandma euroopa liidu tootjad kui ka seda, kuidas see mõjutab nende konkurentsi. Teie raporti artiklis kolmteist, proua Paulsen, te rõhutate vajadust ar võtta arvesse kõiki loome, loomi ja kõikide loomade heaolu. samuti teie teie ettepanek üleüldisest Euroopa no loomade heaolu seadusest mis peaks olema aluseks kõikidele uutele seadusandlikele aktidele samuti peaks see andma informatsiooni tarbijale ning õpetama kogu ühiskonnale loomade kohtlemise kõrgemaid standardeid samuti ma tänan teid ette selle eest et te olete teinud ettepaneku luua loomade heaolu keskuste võrk, see tõesti aitaks kõvasti kaasa loomade heaolu eest hoolitsemisele. ma olen igati nõus, et tulevane strateegia peaks pöörama suurt tähelepanu kuludele ja konkurentsile, samas aga tuleks kogu aeg pööra, pidada silmas meie ettepanek valikute jätkusuutlikkust ning samuti seda, et Euroopa Liidu eelarves oleksid vajalikud ressursid meie ambitsioonide jaoks, samuti selleks, et uurida uusi võimalusi loomade heaolu vallas. raportis te rõhutate samuti, et on vaja ressursse asjakohaseks jälgimiseks nii et kokkuvõttes võin ma öelda et